tunnen head meelt selle üle, et me oleme nüüd äh, kokkuleppega lõpule jõudnud ning äh, see parandab kindlasti äh, liiklust, lennuliiklust Euroopa Liidu ja Vietnami vahel. sellega on arutelu lõppenud ning hääletus leiab aset ähm, täna kell pool kaksteist. nüüd aga läheme edasi proua Baltsaani raportiga, mis puudutab üldsuuniseid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve koostamiseks. palun, härra volinik ja annaksin sõna alustuseks raportöörile proua Baltsaanile neljaks minutiks. il documento che oggi al nostro esame non è soltanto un documento. suur tänu, see dokument, mida me täna arutame, see ei puuduta mitte ainult järgmise Euroopa eelarve prioriteete, vaid siin on tegu ka strateegilise dokumendiga, see puudutab Euroopa rolli, Euroopa prioriteete äh, majandustegevuse tugevdamisel. siin on tegu esimese Euroopa poolaastaga ja selle poolaasta raames tuleb koordineerida äh, Euroopa Liidu ja ka rahvusriikide eelarved siin tuleb äh, saada positiivne mõju sünergiaefektidest ja see tähendab kõikidele äh, ühte eelarvete lähendamine äh, tugevdab ka Euroopa Liidu eesmärkide saavutamist ja ja meie eesmärgid saavad olla vaid need, mis on ära toodud strateegias kakskümmend kakskümmend siin on ära toodud viis kõige olulisemat eesmärki ja need on seotud ka viie olulise algatusega. Need on äärmiselt olulised, kuid spetsiifilised eesmärgid. eesmine eesmärk on eriti oluline. selle eesmärgiks on äh, tööhõive edendamine Euroopas läbi õigete innovatsioonide Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat tuleb äh, rakendada ja me peame alustama esimesest pea, äh, peaeesmärgist rohkem töökohti Euroopa Liidus. ja seetõttu tuleb ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia mõõdet äh, peegeldada ka meie eelarves. see eeldab kahte tingimust. me peame korralikult kavandama töid ja vaatame ka tulevikku. kavandamine tähendab seda, et ähm, vaadata asja ainult matemaatilisest küljest, küljest ei ole ähm, mõttekas. me peame vaatama, milliseid äh, programme meil on vaja kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks. me peame eelkõige öö, ähm, keskenduma ka maksekohustustele, mitte ainult, mitte ainult maksjatele ja siin on äärmiselt oluline teema paindlikkus. me oleme oma programmi planeerimise lõppu jõudnud ja senine menetlus näitas, et see oli e, mitte väga paindlikkus ja seetõttu me peame kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid see praegu, praeguse eelarve määratlemiseks. kui me ei soovi mitte ainult ähm, kui me soovime esimese etapi saavutada kakskümmend kakskümmend strateegia raames, siis me peame praegu juba õigesti alustama strateegiliselt õiges suunas liikuma. me saame oma eesmärgid saavutada ainult sellisel juhul, kui me oleme kannatlikud ja algusest peale äh, loome ka uue koostööõhustiku kõikide institutsioonide vahel. me peame siin olema teadlikud ka Lissaboni lepingu tõstatatud äh, väljakutsetest see eeldab ka tõhusat äh, institutsioonide vahelist koostööd ja see tähendab, et peab selles koostöös äh, mm, saavutatama ka uus võrdsuse tase. eelarve ei ole mitte ainult kõige strateegilisem, vaid ka kõige nii-öelda tõelisemaid vahendeid meie tuleviku ka-, äh, kujundamiseks. suur tänu ja nüüd härra Veleandovski komisjoni nimel lugupeetud president, lugupeetud raportöör, ma tahaksin tervitada parlamendi seisukohti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve prioriteetide osas. komisjonil on sinna algatusõigus ja meie eh, peame muidugi ka arvestama parlamendi arvamusega ning nõukogu arvamusega. samas jällegi peame me arvesse võtma ka kõige hiljutisemaid andmeid, mis me saame kahekümne seitsmest liikmesriigist ja see, neid andmeid äh, analüüsib äh, ja kontrollib äh, meie, me kontrollivad meie üksust väga hoolikalt kahekümnendaks aprilliks. nüüd tegemist on teise testiga Lissaboni lepingu toimimise kohta. siin me räägime konsolideerimisest muidugi mõista, ma arvan, et vastutustundlikult käitumine siin on, ühest küljest tähendab seda, et me peame arvestama kõikide kohustustega, mis meil selles valdkonnas on, kuid samuti me peame kasinuse oludega arvestama liikmesriikides. nüüd rohkem kui kunagi varem on meil vaja teha jõupingutusi selleks, et koostada väga tugev ja kohane eelarve, kunagi pole see nii oluline olnud kui nüüd. samas peame me kasutama eelarvet ka selleks, et aidata Euroopat kriisijärgses olukorras. siin on erinevusi liikmesriikide ja Euroopa eelarve vahel. liikmesriikide eelarved puudutavad eelkõige just tarbimist ja sotsiaalset mõõdet. Euroopa eelarve puudutab aga eelkõige just investeerimist ja selle alusel luuakse majanduskasvu ning töökohti. nii et siin me peame kindlasti arvestama nii praegust olukorda kui ka varasemaid kokkuleppeid ja see kõik on läinud arvesse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve koostamisel raportöör Balsani on väga selgelt välja toonud selle ja ka meie toetame seda, et me peame tagama eh, piisava rahastamisega kaks tuhat kakskümmend strateegia jaoks. jah, me oleme teadlikud sellest. teisalt jällegi, me peame olema väga eh, karmid selles osas, mis puudutab halduskulusid, eh, mis ei tohi ületada ühte protsenti see tähendab seda, et me peame kokkuhoidlikud olema lepinguliste äh, tööde osas, samuti infotehnoloogia konverentside korraldamise osas ja mujalgi. me peame arvesse võtma seda, mis eelmine aasta juhtus, me peame arvestama kahe tuhande äh, üheteistkümnenda aasta eelarve koostamise kogemustega ja me loodame, et seekord õnnestub meil natukene ladusamalt äh, edasi liikuda nii et seega ma nüüd ootan suure põnevusega esimest äh, koht, triloogi kohtumist kolmekümne esimesel märtsil ning äh, tahaksin teid tänada selle koha peal. suur aitäh ning nüüd äh, fraktsioonide esindajad, kõigepealt härra Lavia Rahvapartei nimel. lugupeetud president, härra volinik, kallid kolleegid tegemist on äh, uue sammuga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve poole ja Rahvapartei on algusest peale väljendanud oma toetust esmasele dokumendile, eh, kus on ära toodud Euroopa Parlamendi prioriteedid. Eh, seda dokumenti on äh, tutvustatud juba nõukogule, tutvustatakse komisjonile meie sooviks on laiendada eh, prioriteetsete poliitikate spektrit. Eh, raportöör on välja toonud teatud erilised prioriteedid ja need kajastavad ka meie partei, eh, meie fraktsiooni arvamusi, innovatsioon, tööhõive, majanduskasv. tegemist on selliste poliitikatega, mille peale tuleb rõhku panna Euroopa Liidus me ootame ka komisjoni äh, eelarve eelnõu äh, tutvustust. me oleme rõhku pannud väga palju just äh, vastutuse küsimusele, nagu mõnda, mõni minut tagasi härra Levandovski õigustatult ka meelde tuletas, see ongi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve koostamise peamiseks teljeks. just täna kriisi tõttu me peame käituma eriti vastutustundlikult. ma usun, et on samuti vaja silmas pidada seda, mis on juhtunud ja mis endiselt on juhtumas Põhja-Aafrika riikides. me ei äh, peaks lähtuma keskpikast perspektiivist, see ei võimalda meil piisavalt äh, hästi lahendada tekkivaid olukordi. mis puudutab äh, hääletust, siis ma arvan, et me peaksime jääma eh, eelarvekomisjonist tulnud dokumendi juurde. meile valmistab suurt muret see, et kuue fraktsioon on teinud ettepaneku eh, finantstehingute maksu sisseviimiseks, muid probleeme ei ole ning eh, ma arvan, et praegu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve puhul see maks ei ole mm, õigustatud. aitäh, härra Färm, palun. Eh, suur tänu, proua president. kõigepealt suur tänu proua Balsanile, ta on eh, valinud oma raporti jaoks väga hea lähtepunkti, see on eh, konkreetne ja lühikene ning keskendutakse kõige olulisematele küsimustele, mis need on? tuleb näidata, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ei ole mitte ainult äh, tühjad sõnad, vaid siin on tegu tõsise üritusega Euroopas tööhõivet äh, suurendada ja luua juurde uusi töökohti. see on vaid äh, üks osa kogukuludest, kuid see võib mängida väga strateegilist rolli. nimelt, kui me räägime investeeringutest projektidesse, mida liikmesriigid ise ei saa finantseerida või kus on vaja äh, toetust. see puudutab infrastruktuuri, äh, teadus-arendustegevust, äh, see puudutab siseturgu ja siseturu tõelist rakendamist ning selle potentsiaali tõelist ähm, kasutamist. töötav Euroopa Liidu tööturg peab ka sellest kasu saama ning loomulikult kõik need meetmed maksavad raha ja seetõttu liikmesriigid ja nõukogu peavad tegema kõik selleks, et need eesmärgid ka saavutataks. kui Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia peaks teostuma või kui ka siis see on kasuks meile kõigile, vastasel korral Lissaboni lepinguga saavutatu lihtsalt lükatakse sahtlisse. suur tänu nüüd, kolleeg Haglund. suur tänu, proua president. ka mina sooviksin tänada proua raportööri tema väga hästi tehtud töö eest, sellepärast et äh, eelarve prioriteetide paikapanemine, nende kirjeldamine ei ole lihtne ülesanne. ka mina leian, et Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia on siin kõige olulisem tuumikküsimus, me ei saa lihtsalt jääda ootama, et äh, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat äh, hakatakse rakendama ja kust me, ja hakkame vaatama, kust me saame vahendid selle rakendamiseks. siin on komisjonil vastutus teha vastavaid ettepanekuid, et see saaks reaalseks. seni strateegia vahendeid äh, ei saanud sellises mahus, nagu neid vaja oli. nüüd aga tuleb tagada, et äh, need äh, head äh, mõtted ei pandaks lihtsalt kalevi alla ja et need ei jäetaks sinna tolmuma. on tehtud muudatusettepanekuid ja meie oleme väga rahul sellega, kuidas need on raportöör oma töösse kaasanud. nõukogule sooviksin öelda järgmist kindlasti oleme ka meie õppinud äh, üht-teist eelarvemenetlusest aastal kaks tuhat, kui me arutasime aasta kaks tuhat üksteist eelarvet. ma arvan, et me peame veel natukene kaaluma, kuidas me kõige paremal viisil oma ressursse saame jagada, säästa, kasutada. me ei tohi ka unustada, et Euroopa Liit on võtnud endale terve rea kohustusi ja ülesandeid ja seetõttu tuleb need äh, lubadused täita ka vahenditega. nõukogu peab oma tegevuste ähm, läbiviimiseks saama ka piisavad vahendid ja seetõttu selles vaimus tuleb ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve arutelusid äh, pidada. suur tänu, härra Ellis! suur tänu, proua president! mina sooviksin äh, õnnitleda proua raportööri selle raporti puhul, sellepärast et see on väga hästi fokusseeritud ja see ei haju erinevate detailide vahel, see on äärmiselt oluline ka meie eelarvemenetluse jaoks, kuid eelkõige meie fraktsioon leiab, et me peame arvestama ka sellega, mis toimub mujal Euroopa Liidus ja me ei peaks siin ainult Brüsselile koonduma ja seetõttu see eh, lõige eh, kakskümmend üks, kus te ütlete, et eh, me peame vaatama ka negatiivseid prioriteete ja, ja vaatama, kust me saame võimalikke äh, kokku hoida ja äh, tähelepanu pöörama prioriteetidele, siis siin on tegelikult väga vähe tööd ära tehtud. ma saan aru, et me soovime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiasse rohkem äh, raha suunata ja ka oma juhtprojektidesse rohkem raha suunata, aga me ei peaks mitte vaatama ainult neid tegevusi, mis vajavad raha, vaid me peame ka vaatama, äh, kuidas tagada ühisturu äh, äh, väljaehitamist. meil on oluline ka kärbet, säästete, sääste tegemine. samuti ähm, väga oluline on meie lähenemisviis ähm, e-, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvele ja me peame olema ähm, ettevaatlikud oma säästude puhul ja see, me peame väga ettevaatlikult lähenema säästudele ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve arutelul. proua Trüppel, palun. Ähm, proua president, härra volinik, daamid ja härrad, jah, ka meie rohelised oleme arvamusel, et nüüd, kus eelarvevahendeid on vähe ja kus me peame äh, säästupoliitikat ajama, peame me olema väga vastutustundlikud, sellepärast et liikmesriigid peavad oma võlakoormat vähendama ja Euroopa Liit õnneks menetluslikel põhjustel ei saagi üldse mingisuguseid võlgu teha, aga eel-, eesmärgiks ei saa olla mitte ainult võlgade vähendamine, vaid me peame ka sellise tasakaalu looma, et me saaksime tõesti tulevikupotentsiaaliga projektidesse investeerida, et me nende arengut ohtu ei seaks ka sellega tuleb arvestada Euro Euroopa eelarve aruteludes aastast kaks tuhat kaksteist, nimelt tuleb leida see tasakaal. peale selle viimastel aastatel oleme me struktuurifondides võtnud eelnevatel aastatel kohustusi, mis tuleb järgnevatel eelarveaastatel finantseerida. mina leian, et proua Balsani lähenemispunkt nimelt, et keskenduda Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia kõige olulisemate eesmärkidele on tõsiseltvõetav ja seetõttu me nõuame, et meil oleks rohkem vahendeid äh, kliimamuutuste poliitika jaoks, et me saaksime kiiremini ähm, kasutama hakata taastuvenergiat ja me peame nende eesmärkide juurde jääma ja neist me ei tohi loobuda. samuti on oluline vaadata, kuidas Euroopa poolaasta vahenditega liikmesriigid ja eelarvet, ühtekokku siis kakskümmend kaheksa eelarvet, äh, kuidas neid äh, koondatakse Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks, aga kus me peaksime veel rohkem raha kulutama, sest äh, kui me näeme demokraatlikke liikumisi Araabia riikides, siis Euroopal peab olema huvi ka sealseid demokraatlikke liikumisi toetada ja sealsete rahvaste pürgimusi demokraatlike parlamentide poole eh, toetada. rohelise fraktsiooni esindajana sooviksin ma väga selgelt öelda, et kui me vaatame Jaapanit ja siis küsime, et kust me saame säästa, meie leiame, et eh, jah, tuumajaamades ja tuumaenergia osas me saaksime säästa. aga miks me nüüd soovime nii palju raha suunata ITER-i projekti selle, selle asemel, et Euratomi vahendid äh, suunata just tuumaenergiast loobumise protsessi ja kiirendada sellega taastuvenergia suuremamahulise kasutamise, kasutama hakkamise protsessi. me peame ka kliimamuutustega arvestades muutma oma energiatarbimist ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve peab panustama ka sellesse uus, uude mõtlemisviisi. nii et me peame ka selliseid kvaliteet, positiivseid muutusi võtma oma eelarves. suur tänu, kolleeg Portas nüüd. suur tänu, proua president, me räägime täna siin järgmise eelarveaasta suuniseid, samal ajal on aga väljas kümned tuhanded inimesed, nad on tulnud tänavatele, sest neil on edastada selge sõnum. nii et kärpepoliitika Nemad ütlevad, et kärpepoliitika surmab äh, nende töö ja nende õigused ning praegusel hetkel majanduslikus mudelis lähtutakse pigem karistutest, kuid need ei aita kaasa töökohtade loomisele ja jätkusuutlikule arengule. nii et äh, valitsuste vastuvõetav pakt on tegelikult pakt, mis on palkade ja pensionite vastu, sest äh, tegelikult töövõtjad on need, kes maksavad äh, kriisi eest, mida nemad ei äh, põhjustanud. me peame vaatama seda, mis väljas toimub, sest Euroopa Liidu eelarves toob see meid põhilise küsimuseni, mis roll oli siin avaliku sektori investeeringutel. meie konserva-, konservatiivid ütleme, et meil on vaja sama suurt eelarvet. kasvu ei ole vaja ja kärpete nimel tõesti ei tohiks eelarvet tõsta. praegusel hetkel on meile antud aga valed vastused, valed vastused äh, vaestele ei ole võimalik äh, riiklikul tasandil vähem ranget äh, kärpepoliitikat ajada ja seetõttu, kuna kodus tuleb kärpida, peab see kajastuma ka liidu eelarves ja sellest on üks tagajärg, ehk et vähem avaliku sektori investeeringuid, seda nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil. see aga tooks endaga kaasa rohkem töötuid, rohkem äh, sotsiaalriigi talade raputamist, see on see, millest me täna räägime, kui me räägime kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvest. see on nende inimeste vastu, kes arvavad, et äh, kriisist on võimalik välja tulla, kui äh, veelgi suureneb äh, lõhe meie ei jääme erapooletuks, kuigi siin raportis on näha häid kavatsusi, ta ei vasta nendele väljakutsetele, mis seisavad meie ees. ta ei vasta töövõtjate väljakutsetele. proua Andreasen, suur tänu, proua president, selle raporti kõige suuremaks nõrkuseks on see, et ignoreeritakse audiitorite koja, kontrollikoja järeldusi. üritades nüüd õigustada seda, miks eelarvet tõstetakse, et uueks põhjuseks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia öeldakse, et me tuleme niimoodi kriisist välja, kuid see ei ole usaldusväärne, kui me vaatame, kuidas Lissaboni strateegia läbi kukkus. see on oht see oht on olemas, et Euroopa Liidu eelarve mõjutab eurooplaste solidaarsust ja ka majanduslikku arengut. majandusliku arengu talad on äh, nõrgad ja seda seetõttu, et me väga ignorantselt suhtume kriisi põhjustesse, mida on tabanud Euroopa kodanikud. kutsun David Cameroni üles mitte nõuda külmutamist, vaid eelarvevahendite vähendamist kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. järgmisena proua Vertmann, palun kaks minutit suur tänu, proua president, kallid kolleegid. kolleeg Baltsaani raporti kohta tahan öelda kolme asja. esiteks, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve eh, lähtub sellest, et majandusjuhtimine Euroopa Liidu, Euroopa poolaasta ja majanduskasvu ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vahel paraneb kaks põhilist eesmärki on pandud järgmiseks aastaks, mõeldes kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale. haridustaseme ja sotsiaalse integratsiooni suurendamine, mis minu jaoks on tegelikult Euroopa jätkusuutlikkuse kõige tähtsamateks punktideks. teiseks toob ta välja, et meil on vaja sünergiaefekte suurendada avaliku sektori investeeringute ja liikmesriikide investeeringute vahel meil on vaja rohkem koordinatsiooni, rohkem kohandamistööd ja seda mõistlike eesmärkide paikapanemise kaudu, selleks et suurendada meie ettevõtete eduvõimalusi. kolmandaks, kliimakaitse. katastroof Jaapani tõttu tuleb meil teha kõik selleks, et toetada taastuvate energiaallikate kasutamist. aktiivne keskkonnapoliitika ja keskkonnapoliitikast lähtuvate töökohtade loomine ei aita mitte ainult kliimaeesmärkide täitmist, vaid mõjutab positiivselt ka sotsiaalpoliitikat ja lõpetuseks, kuid see pole üldse mitte vähem tähtis, tahaksin meenutada, et Euroopa Liidu eelarve ei tohi minna äh, miinusesse, seetõttu on väga tähtis, et ähm, sellest eelarvest peetakse kinni ainult kaks protsenti SKT-st võib Euroopa Liidu eelarve moodustada suur tänu ja nüüd saavad sõna ülejäänud registreeritud kõnelejad ja kõigepealt kolleeg Carrigo Poledo, palun kaks minutit eh, eh,. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, head kolleegid. ma tahaksin sissejuhatuseks eh, tänada proua Balsanit, raportööri, kes on üles näidanud väga palju paindlikkust. ma panen sellele erilist rõhku, sellepärast et algselt ei olnud meil plaanis korraldada arutelu eelarvesuuniste üle, aga tegemist on hea mõttega, sellepärast et see võimaldab välja selgitada, millised on meie prioriteedid järgnevateks kuudeks eelarve aruteludes. kaks olulist aspekti, esmalt kärped, tegemist ei ole põhimõttega, vaid tegemist on vahendiga. tegemist on vahendiga, mille eesmärgiks on jõuda eelarveni, mis oleks tõsiseltvõetav eesmärgiks on eelarve, mis äh, ei äh, läheks selles suunas nagu paljudes liikmesriikides praegu, kus liigselt on kulutatud ja kus on äh, tekkinud tõsiseid poliitilisi probleeme eelarve, uue eelarve koostamisel ja eelarve täitmisel. nüüd tõstatuvad siin sellised küsimused, mis tegelikult tulenevad mitmeaastasest finantsraamistikust ja selle koha peal pean silmas Äh, näiteks äh, finantstehingute maksu. tegemist on äh, asjaga, mis puudutab palju üldisemat finantskonteksti. kui me räägime iga-aastasest eelarvest, siis ja lähtuksime ainult sellest, siis me jõuame valedele radadele, tuletage meelde, mis eelmine aasta juhtus, tuletage meelde, mis sai siis, kui iga-aastases eelarves tahame sisse viia selliseid asju, mis tulevad, mis tegelikult sõltuvad laiemast kontekstist. juhtuda võib see, et satume jälle tupikusse ning äh, krediidi assigneeringute osas äh, ei äh, suudame katta enam äh, lühiajalisi eesmärke. suur aitäh ja härra Keier, kaks minutit. proua president, lugupeetud daamid ja härrad härra volinik Levandovski. me arutame täna sellest, kui vajalik on teha kärped arut-, arvestades võlakoormaga liikmesriikides ja proua Trüppel ja teised kolleegid ka mainisid seda, et see tegelikult puudutab meid vaid ähm, kaudselt, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve ei saagi ähm, võlgadesse langeda. aga me peame ka vaatama, et äh, Ehm, Euroopa Liidu eelarve kulutuste osa vastab tegelikult kahele protsendile SKT-st Euroopa Liidu liikmesriikide avalikest kulutustest ja ning, aga meil on siin tegu sümbolitega. praegu jätakse mulje, et need vahendid, mis suunatakse äh, Brüsselisse, et need kaovad justkui sügavasse musta auku. aga tegelikult ju need vahendid lähevad ka tagasi eh, liikmesriikidesse, muidugi mitte üks-ühele, sellepärast et Euroopa Liit ei ole ju mingisugune hoiukassa, loomulikult me ajame siin solidaarset poliitikat, et eh, need, kes on vähem arenenud, neid me toetame, aga näiteks eh, minu koduriigis, minu kodu Liidumaal Nordrhein-Westfalenis seal väga palju projekte kaasrahastatakse just Euroopa Liidu fondidest ja vaatame, kuidas liikmesriigid äh, Euroopa Liidu raha kulutavad. Euroopa äh, audiitorid kontrollikoja raportist äh, ma loen, et Euroopa Liidu fondide kasutamine on väga negatiivne olnud ja ma loen ka sellest, et et komisjon seal, kus Ähm, Euroopa ähm, vahendeid, ähm, Euroopa fondide vahendeid on kehvasti hallatud, et seal komisjon lõpetab nende projektide rahastamise, seda on juhtunud nii minu koduriigis kui ka Ühendkuningriigis. ja ma arvan, et kui Euroopa Liidu äh, rahasid vastutustundlikumalt äh, kulutatakse, siis see võimaldab meil isegi suuremaid kärbeid teha ja ma arvan, et siin on äärmiselt oluline just ka liikmesriikide roll nende kärbete tegemise ja, ja vastutustundlikus vahendite kasutamises. suur tänu ja nüüd proua Jensen suur aitäh, lugupeetud e, president, tahaksin tänada ka omalt poolt proua Patsanit. ma usun, et meie ülesanne saab olema väga huvitav, aga väga keerukas. E, praegune raamistik on üpris e, selline kummastav me näeme, et kitsendusi on üha rohkem, põllumajanduskulutused, põllumajandusvahendeid on näiteks kasutatud uute algatuste rahastamiseks, nagu ähm, algatused energiavaldkonnas või teisteski sektorites, nii et üha keerukam on tagada kooskõlastatus kuludes. ma olen nõus rohelistega selles osas, et me ei peaks otsima raha selleks, et Äh, ITER-it toetada, vaid me peaksime arvesse võtma seda, mis juhtus Jaapanis. me peaksime tagama eelkõige oma sõltumatuse fossiilkütustest. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuleks otsida muid vahendeid ja ma tunnen rahulolu selle üle, et volinik rääkis sellest, et Euroopa Liidu eelarve ei ole täpselt samasugune kui liikmesriikide omad. Euroopa Liit peab ka äh, oma lubadustest kinni pidama, välja maksma need summad, mis on lubatud. volinik soovis, et läbirääkimised läheksid seekord kergemalt, igastahes meie omalt poolt äh, nõuame nõukogult, et äh, nõukogu käituks natukene tarmukamalt meie osas ning äh, võtaks arvesse ka meie tegelikke vajadusi konkreetsetes ettepanekutes. tahaksin tänada volinikku ka selle eest, et äh, ta mainis seda, et, et tuleb halduskulude osas kokku hoida. tegemist on ühe sellise äh, eelarvereaga, kus tõepoolest on võimalik kokku hoida ma loodan, et komisjon arvestab kõige sellega oma töös ning loodetavasti ka teised institutsioonid seda teevad ja ka parlament peab sellega tegelema. aitäh ja härra Vaimon. lugupeetud härra volinik, daamid ja härrad. Euroopa Liidu eelarve aastaks kaks tuhat kaksteist peab äh, jätkama senist äh, tasakaalustatud äh, traditsiooni ja me ei tohiks korrata sellist menetlust, nagu juhtus meil aastal kaks tuhat üksteist. sest ähm, teistsugused arengud oleksid äärmiselt äh, negatiivse mõjuga Euroopa majanduse arengutele. me peaks, äh, selleks, et me saaksime võimalikult kiiresti ähm, eelarve heaks kiita, peame me saame kiiresti ka ähm, mõistliku ettepaneku ja see tähendab tänapäeval just äh, säästliku eelarve projekti ka liikmesriigid peavad tegema äh, kärpeid ja kui me sellega ei arvesta, siis me ainult kaotame usaldusväärsust. suur tänu ja nüüd kolleeg äh, Ferreira. suur aitäh, lugupeetud president, meie osaleme arutelus selleks, et näidata, et alternatiivi ei ole paremate vasakpoolsete konsensusele, mis meid selle kriisini viiski. see konsensus ei paku meile mitte mingisugust kriisist väljapääsu strateegiat. meil on vaja alternatiivi, alternatiiv tähendab seda, et meil on vaja muuta Euroopa Liidu poliitikaid, me peame uuest, uue pilguga vaatama oma vahendeid ja oma eesmärke praegune äh, lähenemine lihtsalt suurendab lõhet liikmesriikide vahel, liikmesriikide majandust äh, tuleb aga tugevdada, me peame tagama äh, töökohtade loomise, õigustest kinnipidamise, edasiliikumise sotsiaalsetes küsimustes, sotsiaalse tõrjutuse vältimisel ning ühtekuuluvuse tegemist, me keeldume sellisest eelarvest, mis sotsiaalkaitse muudab lihtsalt mingiks teenuseks töökohad on muutumas üha ajutimiseks ja ma kardan, et nii läheb äh, see Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia puhul. Äh, praegune lähenemine lihtsalt suurendab lõhesid liikmesriikide vahel, liikmesriikide majanduste vahel ning see viib ainult selleni, et suureneb ka strukturaalne tööpuue puudus. seega me teeme ettepaneku uueks strateegiaks, eh, mis põhineb solidaarsusel ja jätkusuutlikul arengul, mis põhineks uutel poliitikatel, mis lähtuvad keskkonnanõuetest, eh, sotsiaalsetest nõuetest ja mis põhineb liikmese, ühenduse eelarvel, see on põhjuseks, miks me teeme terve rea muudatusettepanekuid. ühenduse eelarve äh, toetaks arenguabi, äh, arengutegevust, rahu, aga ei toetaks sõjalist sekkumist, nagu me praegu seda näeme teatud piirkondades ja mida rahastatakse üha enam Euroopa Liidu eelarvest me kutsume kiireloomuliselt äh, üles täiesti uut suunda võtma siin. suur aitäh ja kolleeg Morganti! lugupeetud president, kallid kolleegid tegemist peaks olema raportiga, mis kajastab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas Euroopa Liidu äh, parlamendi äh, põhimõtteid, aga sellel ei ole suurt äh, sisu, siin on väga palju äh, hajusaid viiteid, aga me ei saa ikkagi aru, mida Euroopa Parlament soovib kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves. siin tullakse korduvalt aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia juurde, aga see strateegia on liiga laialivalguv, ambitsioonikas, kulukas. millised on Äh, prioriteedid selles strateegias. liikmesriigid peavad äh, arvestama sellega, et eelarveid kärbitakse, me ei saa olla naiivsed kriisi tingimustes, me ei saa uskuda sellesse, et Euroopa Liit suudab midagi suurt ette võtta. seega tehkem vähem sõnu, aga näidakem selgelt, millised on need valdkonnad, kus me saame äh, tegutseda. tegemist on küll üldsuunistega siin, aga ma leian, et kõik see on täiesti kasutu eesmärgiks on lihtsalt siin sõnu teha ja midagi muud ei eh, tehtagi. aitäh ja äh, härra Hartong. suur aitäh. Äh, meie sotsiaaldemokraadist kolleeg Balsani seisab silmis järgmise probleemiga. Euroopa Liit äh, tegeleb eelkõige just oma probleemidega, mitte oma kodanike probleemidega so. sotsiaaldemokraadid soovivad omada enamust, et üha rohkem raha kulutada, kolm miljonit eurot parlamendi eh, saadikutele, assistentide jaoks, siin on tegemist vaid ühe näitega. tegemist on Euroopaga, mis jätab meist eh, mulje kui kulukast eh, ettevõtmisest, mis ei tegele sisuliste küsimustega, me peaksime rohkem kestlikkusele ning vastutustundlikkusele tähelepanu pöörama, ilma selleta asjad ei toimi. aga me räägime siin ainult kallidusest teen lühidalt, äh, tegemist on raportiga, mis on täiesti mõttetu, kus ei arvestata mitte üldse sellega, mida Euroopa kodanikud soovivad, siin ei ole mitte mingeid ambitsioone, majandusküsimustes tegemist on lihtsalt sellega, et tahame kulutada üha enam vahendeid. ma arvan, et äh, tarkus tuleb äh, kohale vanusega, aga paraku siin kojas see nii ei ole. suur aitäh ja härra Surjan, kaks minutit. köszönöm a szót, elnök asszony! azt javaslom suur tänu, proua president. ma teeksin ettepaneku, kallid kolleegid, pärast kõiki neid sõnavõtte peaksime me nüüd tõesti tulema reaalse olukorra juurde tagasi. raportööri jaoks ei olnud lihtne seda raportit koostada, sest äh, me ei saa rääkida praegu numbritest. komisjon ei ole meile eelarveraamistikku esitanud me võime põhimõtetest pikalt rääkida ning raportöör väga hästi tõlgendas seda küsimust. nimelt, kuidas me peaksime kahe tuhande kahekümnenda aasta raamist, eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat eelarve raamistikku sisse ehitama. aga tema otsus, et äh, erinevate valdkonnapoliitikatele raamtingimusi ei esitata või et neid üldse mitte ei nimetata, on küll teeninud mõn-, ära mõned kriitilised märkused, sellepärast et ilma valdkonnapoliitiliste eesmärkideta näeb raport võib-olla tõesti natukene tühjavõitu välja aga ühes osas oleme me kõik ühel nõul, ühtekuuluvuspoliitika on tähtis, sest ühtekuuluvuspoliitika on hoo sisse saanud. just selles valdkonnas näeme me kõige rohkem ähm, ähm, maksetaotlusi ja tahaksin veel toonitada, et need äh, maksed, need kulukohustused ei ole mitte raiskamiseks, vaid tegemist on projektidega, mis viivad Euroopat edasi. Äh, mahajäänud piirkonnad saavad vahendeid. Euroopa Parlament peab võitlema selle eest, et äh, investeeringud jõuavad kohale sinna, kus neid on vaja. ja tõesti, investeeringud on tähtsad. ma arvan, et eelarvekomisjon on koos teiste komisjonidega selle töö hästi lahendanud. suur tänu ja nüüd proua Grelier. aitäh, proua president, härra volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada raportööre proua Baltsanit äh, oma resolutsiooni eelnõu äh, kooskõlastatuse eest äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve kohta. tegemist on selge poliitilise sõnumiga siin. raportöör on täiesti teadlik sellest, millised äh, eelarvetingimused praegu Euroopa Liidus on. me kutsume üles võtma vastu eelarvet, mis vastaks poliitilise, majanduslikele ja sotsiaalsetele väljakutsetele. liikmesriigid räägivad ainult nende, ainult kärpemeetmete elluviimisest, parlament omalt poolt aga vähemalt üritab eh, näidata ka seda, et me toetame neid tuhandeid töötajaid, kes avaldavad meelt Brüsseli tänavatel ja kes on eh, selle vastu, et võetakse majanduslikult eh, küsitavaid ja sotsiaalselt ebaõiglasi meetmeid ja mis toovad endaga kaasa suuremat strukturaalset tööpuudust esimest korda kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me räägime eelarve puhul ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja see võimaldab ühenduse äh, poliitikas arvestada nii tööhõive kui ka majanduskasvuga, mis on meie prioriteetideks ja seda seetõttu, et kaks tuhat kakskümmend strateegias on ära toodud, et aktiivse elanikkonna tööhõive tase peab ulatuma seitsmekümne protsendini. ometigi me teame, et saab olema väga keerukas selles, et arvele kokkuleppele jõuda, olgugi et Lewandowski on Prantsuse pressis ütelnud, et see läheb lihtsalt. me peame arvestama Äh, karmide tingimustega ja ühenduses valitseva olukorraga äh, me peame nägema Euroopa Liidu äh, pigem ambitsioonikate poliitikate toetajana, mitte lihtsalt äh, äh, takistusena. kaks tuhat kaksteist saab olema järjekordselt üheks äh, etapiks, mille raames äh, me võitleme tulevaste finantsperspektiivide äh, nimel ainult, ainult kaks protsenti äh, on ette nähtud siin, väga keerukas on selles osas kõikides valdkondades ambitsioonikat poliitikat ette vi-, ellu viia, on juba arutatud seda, kas ühtekuuluvuspoliitika või ÜPP jäävad kaotajaks äh, Äh, ometigi peaksime me üritama neid sünergiliselt äh, arendada, seetõttu härra volinik, ma tahaksin rõhutada veel kord, kuivõrd oluline on just oma vahendite osas äh, teie avaldus. suur aitäh, proua Grelje ja sõna nüüd härra Gerbrandil. voorzitter, als je een huis laat bouwen, dan komen de hoogste reek-. proua president kui ehitada maja, siis kõige suuremad arvad tulevad siis, kui maja hakkab juba valmis saama. täpselt sama asi on juhtumas ka Euroopa Liidus. Ehm, mitmeaastase ehm, finantsraamistiku puhul jällegi nüüd viimasel ehm, eelarveaastal tulevad kõige suuremad arved. ka minu koduriigis eh, Hollandis on eh, praegu probleeme usaldusväärsusega näiteks ma toon jällegi majaehituse näite, et tehakse pakkumine ja siis lõppude lõpuks tuleb ikkagi välja, et võeti küll odav pakkumine, aga lõpuks on ikkagi arved väga suured. me teame, et lõpuks tuleb arved ikkagi ära maksta. ja kui me hakkame siin äh, aga sellele vastu töötama, siis tegelikult sellega me ainult suurendame euroskeptikute toetajate ridu. suur tänu, aga kolleeg Lamassuur ei ole siin kohal, aga nüüd proua Hertsog. suur tänu, proua president, lugupeetud kolleegid, eelarve aastaks kaks tuhat kaksteist on nüüd juba kuues mitmeaastase finantsperspektiivi raames ja seetõttu eelarve pädevatel organitel on juba väga selge pilt tekkinud erinevatest menetlustest ja mitmeaastastest programmidest. eelarve kaks tuhat kaksteist raames me peame suutma Euroopa Liidu eesmärke ja prioriteete teostada ja siin me peame arvestama ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia, ainult see võimaldab me Euroopa Liidul väljuda kriisist tugevamana, seda tänu arukale jätkusuutlikule kaasavale majanduskasvule, pealiku tööhõive edendamisele, innovatsiooni ning teadus-arendustegevusele ja haridustaseme parandamisele, eelkõige just vaesusevastasele võitlusele. Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia saab olla tõhus aga ainult sellisel juhul, kui leitakse ka rahuldaval tasandil äh, vahendid selle äh, rahastamiseks ja seetõttu Euroopa Parlament on sellele väga olulisele äh, punktile mitu korda tähelepanu pööranud ja me kutsume komisjoni ja nõukogu üles võtma vastutustundlikke samme. meie ei saa rahule jääda sellega, et me saavutame vähem Euroopat sellel ajal, kui me näeme katastroofe äh, Ehm, õnnetusi, mis puudutavad paljude inimeste elusid ja need ei puuduta mitte ainult ühe riigi rahvast, vaid tervet piirkonda ja mitmeid eh, riike. me vajame rohkemat Euroopa, me vajame ka nende oma eesmärkide saavutamiseks eh, piisavalt vahendeid. suur tänu ja nüüd eh, kolleeg Hoolmeier suur tänu, proua president, kallid kolleegid, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve seisab väga suurte majanduslike ja finants väljakutsete ees kahekümne seitsmes liikmesriigis ja seetõttu me kohe kindlasti ei saa endale lubada kõike, mida me tahaksime. ma usun, et proua Baltsani raport on päris korralikuks kompromissiks, kuid tahaksin siiski teha mõned kriitilised märkused minu jaoks ta ei tähenda, et äh, rohkem raha tooks endaga kaasa rohkem solidaarsust ja rohkem Euroopat. tähtis on äh, kulusid kvalitatiivselt kulutada ja tõesti hoolitseda selle eest, et me täidame need eesmärgid, mida me soovime eesmärke täita. ka võimalike omavahendite küsimusse tuleb kriitiliselt suhtuda, sest see ei tohi endaga kaasa tuua kodanikele suuremat koormust, aga ka ettevõtetele, mis peavad üleilmsel tasandil olema konkurentsivõimelised väga tähtis on ka see, et me ei toonitaks mitte ainult kogu aeg, et Euroopa Liidu eelarve moodustab kaks protsenti Euroopa SKT-st, kuid tegelikult tõesti väga paljud liikmesriigid kaasfinantseerivad ju erinevaid Euroopa Liidu projekte ja seega tegelikult äh, antakse Euroopa Liidu käsutusse rohkem vahendeid. minu jaoks on väga tähtis, et äh, haridus, teadustöö jätkusuutlik areng ähm, läheksid ja areneksid edasi ja sellepärast on väga tähtis, et just need suured projektid nagu ITER ja tänan siin proua Jensenit, kes tegi ka selle märkuse, et selliseid projekte ikkagi investeeritakse ja nendega jätkatakse, sellepärast et muidu lähevad USA, läheb Ameerika meist mööda, kuna nemad on praegu just samasuguse projekti kallal töötamas. suur tänu, proua Hoolmeier ja nüüd järgmisena kolleeg Fernandes, palun poolteist minutit suur tänu, proua president, volinik, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin õnnitleda proua Baltsaanit tehtud töö puhul. see ei tähenda, et ma ei tahaks siiski raportit kommenteerida. ma usun, et need juhised, mis me just vastu võtsime, on liiga üldised. ma usun, et et äh, juhised äh, lähtuvad pigem kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, aga mitte kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvest. prioriteediks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal olid noored inimesed ja ma loodan, et nad jäävad selleks ka kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. kuid äh, tema raportis ei ole mitte kordagi noori inimesi nimetatud ja tõesti see maan ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga tähendab seda, et me unustame ühtekuuluvuspoliitika, ka selle kohta pole mitte sõnakestki. ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt tähtis see ei saa olla lihtsalt äh, mingi kohaldamismeede, me ei tohi lubada piirkondadel kannatada, me ei tohi lubada, et ühtekuuluvuspoliitikast võetakse vahendid ära ja need investeeritakse kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse. mitte ühtegi sõna pole selles raportis ühtekuuluvuspoliitika kohta, mis meie jaoks on tõesti väga äh, tähtis, aga meil on aega ka see viga parandada ja meil on võimalik teha parandusi sellesse raportisse, tuua sisse need kaks punkti, suur tänu, härra Fernandes ja järgmisena proua Matera, palun. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu raportöörile selle tehtud töö eest. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve ähm, on konsolideerivad eelarved, liikmesriikide kulutusi tuleb piirata ja eelarved on ka äh, lähtekohaks nendele summadele, mis pannakse paika ka järgmises äh, finantsperspektiivis. rahvapart-, partei toonitab vastutuse küsimust, see tähendab seda, et meil tuleb raha säästa, me peaksime, peame hoolitsema selle eest, et see raha kasutatakse võimalikult äh, tõhusalt. siin on ka mõned prioriteedid, mis on, mida alguses ei olnud äh, Baltsaani raportis, nagu haridus, teadustöö, jätkusuutlikkus, majanduskasv, need on meie fraktsiooni jaoks väga tähtsad. Euroopa Liidu prioriteete tuleb kaasfinantseerida, see tähendab seda, et meil tuleb hoolitseda ka paindlikkuse eest erinevate eelarverubriikide vahel, selleks, et majanduslikke raskusi erinevates valdkondades kompenseerida. jah, otse loomulikult on meil vaja eelarveraamistikus ka oma omavahendeid. ma ei ole finantstehingumaksu sisseviimise poolt, nii nagu kuue fraktsioon on selle ettepaneku teinud. mina olen pigem selle poolt, et komisjon põhjalikult kontrollib, kui ta selliseid küsimusi tehniliselt äh, vaadata selleks, et Euroopa Liidu ettepanekaid konkretiseerida, ellu viia. suur tänu, proua Matera ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt härra Manka, palun vážená pani predsedníčka pán komisár kolegyne kolegovia európska únia proua president lugupeetud kolleegid euroopa liit on pannud äh, Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend äh, raames viis pea, peaeesmärki paika pannud ja seda on, need on heaks kiitnud ka liikmesriigid ning see näitab meile ette ka meie suuna ja meie äh, tööde edukusest ähm, sõltub, kas me need eesmärgid ka saavutame. nüüd, mis puudutab äh, vastutustunnet ja ähm, liikmesriikide vastutunnust e-, eelkõige, siis sellest just sõltub, kas äh, suudetakse äh, koolist lahkujate arvu vähendada, kas me suudame oma kliimat kaitsta, kas me suudame oma haridustaset parandada, tööhõivet suurendada ja nii edasi ja nii edasi. kuigi Euroopa Liidus valitseb üksmeel ühiste eesmärkide osas, siis meie meie, minu koduriik on siiski mõningate projektide rahad suunanud ümber näiteks just kiirteede väljaehitamisse ja mul olekski küsimus, et kui härra volinik näeb selliseid menetlusi liikmesriikides, et nad hakkavad ise oma rahasid ümber kujundama, et kas te olete, mida te siis ette võtate, suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. suur tänu eelarve on äärmiselt oluline Euroopa Liidu lõimimise äh, instrument. ja siin tuleks äh, vähendada piiravaid äh, poliitikaid. sellega seoses tervitan ma seda, et rohkem on tähelepanu pööratud just infrastruktuuridele kuid me peaksime vaatama ka eurovõlakirjade küsimus, see on eraldi eh, küsimus ja ma toetan eh, selle küsimuse käsitlemist, sellepärast et see on loogiline, see mõjutab ka meie eh, integratsiooniprotsessi. ja see võimaldab meil ka vähendada meie eelarve mahtu, me peame toetama läbi oma eelarve rakendamisega, me peame suurendama ka solidaarsust läbi oma eelarve rakendamise. ja Euroopa integratsioonist võidavad kõik liikmesriigid ja ma usun, et ka seda filosoofiat tuleb kindlasti silmas pidada aruteludel. suur tänu ja nüüd kolleeg Paška. suur tänu, proua president, lugupeetud äh, härra volinik, kolleegid aasta kaks tuhat kaksteist eelarves me peame arvestama ka tulevikuperspektiiviga mina arvan, et on oluline, et me räägiksime ka äh, parlamendiliikmete pidevatest reisidest Strasbourgi. me teeme seda kaksteist korda aastas ja sellise tegevusega me tegelikult ajame meie maksumaksjad, meie kodanikke segadusse, kes peavad selle, sellised reisid kinni maksma. ja siin ei ole tegu sugugi mitte väikeste vahenditega, pikas perspektiivis me peaksime vaatama ka, milline on võimalus, et seda mehhanismi tulevikus vähendada. sest me peame vaatama ka, kas me saame, kuidas me saame näiteks ähm, tegeleda ka nende kuludega, mis on praegu ette nähtud Euroopa Liidu muuseumi jaoks, võib-olla me saaksime need vahendid edasi, nende vahendite kulutamise või edasi lükata järgnevatesse äh, parematesse eelarveaastatesse, suur tänu. Äh, v prvom rade chcem oceniť prácu spravodajkyne. suur tänu. ma tahaksin õnnitleda raportööri, kes nimetas asju õigete nimedega kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ja ka järgmised eelarvest peavad olema ambitsioonikad, kui me soovime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke saavutada, tulla kriisist välja ja olla konkurentsivõimelised maailma tasandil. ma toetan seda ideed kohtuda rahvusparlamentidega ja arutada millised peaksid olema riiklikud eelarved kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa Liidu eelarve ei või minna miinustesse, see on kõigest kaks protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja seal on väga selged vahed riiklike eelarvete ja Euroopa Liidu eelarve vahel. Euroopa Liidu eelarve on mõeldud investeerimaks Euroopa tulevikku. nõukogu peaks sellest aru saama, me oleme kuulnud Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ja Saksamaa esindajaid, kes tahavad äh, eelarvet külmutada, aga see kohe kindlasti halvaks meie kasvu. suur tänu ja nüüd lõpetuseks sõna volinik Levandovskil. lugupeetud president, kolm asja. kaks tuhat kakskümmend strateegia on üheks äh, võtmeküsimuseks Balsani raportis. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, eelarve puhul kolmkümmend üks protsenti eelarvest äh, on mõeldud kaks tuhat kakskümmend strateegia täitmiseks kaks tuhat üksteist eelarve, siis kaks tuhat kaksteist me üritame sama teha, aga me oleme kohandamas kõike seda vastavalt sellele, milles me leppisime kokku aastaid tagasi, kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist eelarve perspektiivide osas meie mänguruum muidugi piiratud, aga me peame lähtuma sellest, eh, mis on kokku lepitud mitmeaastases kokkuleppes. teiseks vastaksin härra Ellisele, aga mitte ainult talle, ka härra Kaier ja proua Holmaier ka rääkisid sellest. Eh, jutuks oli siis negatiivsed prioriteedid. nii see olema peaks praegu rohkem kui kunagi varem peaksime vaatama seda, mis ei toimi lisaks positiivsetele eesmärkidele. peaksime vaatama, kus on äh, juhtimisega probleeme ja seal kokku hoidma. positiivsete prioriteetide osas. Äh, muidugi me peame ka tegutsema, aga ka negatiivsete osas, mis puudutab äh, haldusjuhtimist ja selle joas hoidmist, sest see on eriti oluline. siin räägiti raha kulutamisest halduskulud ulatuvad viie koma seitsme protsendini kogu eelarvest, nii et äh, ma ei usu, et näiteks Rotterdami ja paljude teiste äh, Hollandi äh, linnavalitsuste puhul äh, see samamoodi oleks. siin ka Anderseni vastuseks tegemist ei ole mitte ainult külmutamise, vaid kärpimisega. Euroopa eelarve, kus defitsiiti ei ole, mida ei saa süüdistada Äh, riigi raha äh, halva kasutamisega on olnud äh, loogiline. siin ka üks saadikutest rääkis sellest. mängus on meie usaldusväärsus. me peame tegema väljamakseid vastavalt tehtud lubadustele ja väljamaksed peavad olema mõeldud konkreetsetel projektidel. isegi äh, kasinuse ajal tuleb elektriarve kinni maksta, nii et asi on ikkagi usaldusväärsuses ja ühtekuuluvuses. tegemist on investeerimisega ja loodetavasti sellega vastan äh, ka nende muredele, kes äh, meelt avaldavad parlamendist väljas suur aitäh, härra volinik ning lõpetuseks saab sõna veel proua Baltsaani. suur tänu. siin räägiti väga tihti vastutusest ja vastutustundest sõnavõttudes, aga minu meelest üks vastutus on äärmiselt oluline kõikide institutsioonide jaoks. meil on eelkõige vastutus äh, oma programme teostada ja tagada see, et äh, kodanikud ainult ei näe meie sõnu, me peame olema järjepidevad selles, mida me lubame ja mida me teeme. suured äh, programmid on seotud just Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga, see on meie ülimaks eesmärgiks, see puudutab meie tööhõivet see ei ole mitte ainult ambitsioonikus, vaid äh, see on ka mõõdetav, me saame mõõta, kui palju me tööhõivet äh, suurendame. ja ma leian, et siin on tegu väga auahne eesmärgiga ja see on äärmiselt oluline, et me üritaksime saavutada seda eesmärki. strateegia kakskümmend kakskümmend ehm, ei leia selles raportis küll väga üksikasjalikku peegeldust, et me ei saa seda siin hakata üksikasjalikult selgitama, aga Euroopa Komisjon on oma esimeses teadses Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend kohta seda juba teinud, oluline on, et et kärpimine ja säästud ei ole vahend iseenesest, vaid see on tingimus ja me peame praegustes tingimustes tegutsema. me ei saa hakata oma kulutusi vähendama, vaid me peame ka teisi vahendeid, radikaalselt teisi vahendeid kasutama, kui liikmesriikide eelarvetes kasutame. ja eelarve, Euroopa Liidu eelarve eesmärgiks ei ole suuremate halduskulude katmine, vaid siin on just oluline sünergiate soodustamine meie Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel, et saavutada ühised eesmärgid. meil on vaja leida selline tõeline meetod, et me saaksime ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid saavutada. suur tänu, proua Baltsani! sellega on äh, arutelu lõppenud, me peatame istungi kuni poole kaheteistkümneni, kui algavad hääletused.